Hello and uh, welcome to this workshop. We'll start right tere tulemast meie töögruppi, alustame kohe. kõigepealt äh, tahaksin ma tervitada siin äh, Euroopa Parlamendi saadikuid ja äh, siseriiklike parlamentide saadikuid, kallid külalised, kolleegid, mul on hea meel tervitada teid täna hommikusel töögrupil, mille teemaks on äh, sooküsimused ja tervishoid, nagu me teame, Euroopa on täna tunnistajaks äh, suurte pagulaste liikumisele, inimesed, kes põgenevad sõja, massiliste täpmiste taga kiusamise ja soopõhise vägivalla eest. kõige haavatavamad äh, pagulaste seas on üksikud naised, kes reisivad üksi Äh, naised, äh, rasedad naised äh, ja imetavad naised, tütarlapsed ja saatjate alaealised, puuetega inimesed ja eakad. on väga palju tõsiseid vajadusi, millega tuleb kohe tegeleda pagulastel, seda nii vastuvõtu kui ka transiitkeskustes ja asüüliotsuste ootel olukord on kehv kõikide inimeste jaoks, kes on äh, pagenud ja nad kõik vajavad kohest äh, abi. eriti äh, tuleb tunnistada seda, kui raske on naiste olukord. kõigepealt ma ei tahaks siin hakata ennetama arutelusid, ei hakka ennetama seda, mida ütlevad meie eksperdid ja eeskõnelejad ja tahaksingi kohe anda sõna meie esimesele külalisele täna proua Virginia Lambak, kes on Euroopa soolise võrdõiguslikkuse agentuuri direktor, tegemist on ähm, institutsiooniga, mis meie töögrupi tööd on meiega kaasorganiseerinud, teevad väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendi soolise võrdõiguslikkuse äh, komisjoniga ja sõna on nüüd teil kolmeks minutiks suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, siseriiklike parlamendide saadikud, kallid kolleegid. me oleme täna tunnistajaks seninägematule. väga suure surve all on Euroopa Liidu liikmesriigid sattunud ja peavad järjest kasvavale pagulaste ja varjupaigaotsijate arvule abi pakkuma inimestele, kes ületavad meie piire parema tuleviku nimel see on küsimus, millele ei olnud, milleks ei olnud valmis ei ükski riik ega institutsioon. rahvusvahelised organisatsioonid ja vabatahtlikud eesliinilt äh, räägivad ikka ja jälle sellest, et äh, kõige äh, kõige algelisemad vajadused ei ole täidetud ja kui oluline on toetussüsteeme parandada. ja seega on sellises kontekstis ilmselgelt tuleks rohkem ära teha see raske tee, mille võtavad jalge alla pagulased teel Euroopasse, on äh, riskantne ja karm kõigi jaoks ja tervishoiuteenused tuleb kiiresti tagada. miks aga peaks eraldi tähelepanu pöörama naistele ja tütarlastele? kõigepealt äh, sellepärast, et äh, nad on naissoost, naispagulaste varjupaiga taotlejate äh, olukord äh, paneb nad äh, teatud terviseriskide ette, soopõhine vägivald, äh, reproduktiivtervisega seotud küsimused, mis eeldavad soopõhiseid teenuseid, tuleb tunnustada naiste ja tüdrukute erivajadusi. hiljutised aruanded koha pealt on näidanud seda, et pagulaste seas on üsna palju rasedaid naisi, kellest enamus on kannatanud tõsiste psüühiliste ja psüü-, füüsiliste kannatuste all ja eh, see tähendab seda, et eh, võivad tekkida raseduskomplikatsioonid, eh, suremus sünnitusel kasvab ja väga palju on ka imetavaid naisi, kes kannatavad praegu alatoitumise all. järjest rohkem on naisi ja tüdrukuid pagulaste seas, kes ja see tähendab seda, et me peame kiiresti ümber kohandama vastuvõtud tingimused võrreldes eelmise aasta näitajatega on pagulasi ja lapsi täna pagulaste seas kuuskümmend protsenti, eelmisel aastal oli neid ainult veerand. Need on inimesed, kes vajavad sotsiaalset kaitset ja hoolekannet, eriti üksikud naised, kes reisivad üksi, naisest perejuhid, rasedad, imetajad, saatmata ala, saatmata alaealised puuetega inimesed ja, ja vanurid. meie ühiskonnad peavad ennast kohandama selleks, et ähm, tagada nende vajadused. E, järgnevad kõnelejad räägivad täpsemalt tervishoiuvajadustest äh, pagulaste seas ja siis, kui nad jõuavad Euroopasse ja nende teel Euroopasse, tooksin välja ainult kaks aspekti, mis minu meelest on ära teeninud eriti tähelepanu kõigepealt tüdrukud ja naised on eriti ähm, äh, tihti ohvriks äh, soolisele vägivallale. tüdrukud ja naised, kes reisivad üksi, äh, satuvad vägivalla ohvriks äh, rohkem kui teised ja eriti seksuaalvägivalla ohvriteks smuugeldajate ja teiste poolt, et marsruudil ülekoormastatud elupaigad, dušid, tualetid teevad vägivallatsemise lihtsamaks kõigepealt on vaja naistel ja tüdrukutel transiit- ja vastuvõtukeskustes ohutuid äh, alasid, ainult naistele mõeldud alasid, kus nad saavad imetada ja hoolt kanda hügieeni eest, see on väga oluline. meil on vaja rohkem naissoost tervishoiutöötajaid nendes piirkondades, nagu günekolooge ja, ja inimesi, kes võiksid anda hädaabi korral äh, abi, aga sotsiaalteenuseid teine aspekt, mis on oluline, on kergem juurdepääs teenustele, pagulastest naised või tüdrukud ei saa tihti baasteenustele ligi, olgu nad siis transiit- või vastuvõtukeskustesse, sealhulgas äh, hädaabi. kuivõrd ei ole selget informatsiooni ja naissoost tõlke, Äh, on äh, neil suuri takistusi tervishoiuteenusteni jõuda ja nad on seega haavatavamad äh, pagulaste ja teiste oportunist- äh,, pagulastega kaubitsejate ja teiste oportunistide ees. meil on vaja rohkem naistöötajaid selleks, et viia mm, naised kokku teenustega. meil on vaja eraldi alasid äh, arstlikuks läbivaatuseks ja äh, vestlusteks selleks, et naised saaksid toetusest abi. Need on ainult mõned näited kõige teravamatest äh, vajadustest praegu. pikaajalist äh, tervishoiuabi on loomulikult vaja ka uute riiki asumisel. see on suureks koormaks ka meie tervishoiusüsteemidel selleks, et kohandada need süsteemid uue olukorraga Ehm, sisserännanud naistel on rohkem takistusi tervishoiuteenustele ligipääsemisel, eh, selle, seda põhjustavad keelelised ja kultuurilised barjäärid, mis üldse takistavad neil abi palumastki. on eh, mõnede kultuuride puhul vastuvõetamatu naistele see, et neid ravib meesarst. kas see siis tähendab, et me jätamegi need naised kõrvale tervishoiusüsteemist? tervishoiuteenuste puudus või nappus äh, kriisipiirkondades see, et kuhugi pole oma last jätta, see, et ei ole transpordivahendit, millega arstini jõuda, tähendab seda, et lahendatakse ainult kõige pakilisemad terviseprobleemid. on oluline mainida, et mõned pagulased ja varjupaigataotlejad, kes täna Euroopasse tulevad, võib-olla mingil põhjusel kujunevad ebaseaduslikeks immigrandid, ebaseaduslikeks immigrantideks, mis piirab veelgi nende võimalusi tervishoiuteenust vastuseid saada. tänased probleemid on mitmekesised ja neid on palju ja ma loodan, et me täna saame rääkida konkreetsetest praktilistest lahendustest, mis võiks positiivselt mõjutada naispagulaste varjupaiga taotlejate olukorda, suur tänu! Thank you so much eh...! aitäh, proua Virginia Langpak! ja nüüd saab sõna meie teine kõneleja, professor Hanna Brodvi kes on sotsioloogia osakonnas professor Uppsala ülikoolis. tema räägib tervisest ja sellest, kuidas tervis on seotud äh, rassidega. ta on äh, oma uuringuid avaldanud erinevates ajakirjades ja proua professor, teil on sõna maksimaalselt kümneks minutiks. Thank you very much uh,. Uh, aitäh, aitäh võimaluse eest uh, siin sõna võtta. ma räägiksin uuringust, uh, mille me võtsime vastu WHO jaoks ja me uurisime poliitikaid ja teisi sekkumisvõimalusi, millega me saaksime parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele pagulaste hulgas vastupidiselt äh, moraalsetele ja õiguslikele äh, juhtumitele abi pakkumisel ei ole meil väga palju teaduslikke tõendeid. seda sellepärast, et äh, pagulaste enda hulgas äh, ei ole väga palju teadmisi selle kohta ja ei teata ka täpselt, äh, kes üldse on pagulane ja kes on illegaalne migrant ja tegelikult see staatus muutub ka, kui ületatakse piire ja peale selle see definitsioon sõltub ka väga palju sellistest äh, faktoritest, mida pagulased ise mõjutada ei saa. nii et hoolimata sellest, et meil ei ole äh, väga palju uuringuid, meil on siin siiski teadusuuringuid ja ka vabaühenduste äh, raporteid ja on täiesti selge, et meil on vaja väga palju äh, just sünnituseelset ja ka äh, pärast sünnitust pakutavat arstiabi, samamoodi tuleb tegeleda vaimuhaigustega äh, sellepärast et ähm, statistika näitab, et vaimuhaiguste arv on viis korda tõusnud. peale selle on väga palju erinevaid valdkondi, mida ei ole teaduslikult mõõdetud ja mille kohta meil praegu mitte mingit infot ei ole. veel üks valdkond, millest räägitakse, on kommunikatsiooniprobleemid, keeleprobleemid mistõttu samamoodi ei ole võimalik tervishoiuteenuseid saada, aga tegemist ei ole mitte ainult lingvistilise probleemiga, vaid see tegelikult on ka ootuste ja mõistmise probleem, ebakindluse ja usaldamatuse probleem. nii et see ei ole kohe kindlasti lingvistiline probleem ainult. Uh, uh, teadus uuringutes on väga vähe tegelikult äh, lähtutud äh, pagulaste endi lugudest, siin on pigem sellised professionaalsed äh, äh, lähenemised ja kui rääkida pagulastega, siis nende jaoks tervise definitsioon on väga holistiline, et nad ei taha rääk-, äh, rääkida mitte ainult antibiootikumidest, vaid sellest tervikpildist nii et ähm, teaduslikult võime me väga selgelt öelda, et õiguslik raamistik, äh, mis puudutab migratsiooni, toob endaga kaasa probleeme. Äh, varjupaigataotluse pikkus ja iseloom on see, mis toob endaga kaasa probleeme bürokraatlikud tõkked, kulud, muud tõkked, eriti sotsiaalkaitsesüsteemide tõkked toovad endaga kaasa ka terviseprobleeme. arvatakse, et enne Euroopa riikidesse jõudmist saadud trauma on kõikide probleemide allikaks tegelikult äh, on ka neid, kes ütlevad, et trauma tekib alles pärast seda, kui on Euroopasse jõudnud. me kuulsime, et äh, naised on eriti haavatavad, me teame teadusuuringutest, et äh, tervishoiult on väga madala prioriteediga, kõigepealt tahetakse siiski saada varjupaika, pere järele tuua ja nii edasi tööd saada ähm,. nii et tõesti diskrimineerimise lõpetamine, töökohtade leidmine, turvalise varjupaiga leidmine on see, mis aitab ka ennetada äh, terviseprobleeme, nii et see on see, millega me peaksime tegelema, meil peaks olema selline üks kontaktpunkt, kus äh, tervis tervishoidu pakkuvad institutsioonid tulevad kokku ja räägivad sellest, mida naistel on vaja, mitte et naised pöörduvad nende poole. väga tähtis on, et oleks võimalik leida aega tõlkimiseks, transporditeenustega tuleb arvestada ja seda kõike tuleb teha sellises keskkonnas, kus pigem tunnustatakse neid inimesi, mitte äh, häbimärgistatakse, nii et tõesti tuleb lähtuda kõigepealt vajadustest ja kõige tähtsam ülesanne on äh, legaalsete tõkete kõrvaldamine, tervishoiu pakkumine, eriti just rasedatele ja just sünnitanutele, hoolimata nende staatusest, selle tuleks äh, Äh, korralikult dokumenteerida seda, mis nendega toimub, et nad ei peaks ikka kor-, kord uuesti oma juttu rääkima, sest see suurendab ka traumat ja samamoodi tuleks äh, tagada liikuvus, äh, haavatavaid rühmasid tuleb kaitsta niimoodi, et vältida häbi märgistamist ja suurendada nende vastupanuvõimet. Need naised on tegelikult tõesti vastupanuvõimelised äh, ja seda selles mõttes, mida meil ei ole võimalik traditsiooniliste tervisetestidega mõõta. peale selle kaasaegse tervishoiu puhul tuleb mõelda ka selle peale, et liikumine on täiesti normaalne kui me kuulsime, et tegemist on rändekriisiga, siis äh, arvati, et see lõpebki ja tõesti äh, loodame, et mingil määral see tõesti lõpeb, sellepärast et need äh, tõmbe- ja tõuketegurid mingil hetkel vast kaovad, aga samal ajal liikuvus kui selline jääb. aitäh, proua esimees! aitäh, proua Prodi! me jätkame ja ma annan sõna meie kolmandale eksperdile, äh, proua Kiera Montaldo, kes esindab väga tähtsat vabaühendust äh, piirideta arstid, äh, mis on väga palju ära teinud selleks, et äh, anda just pagulastele terviseteenuseid ja teil on nüüd sõna viieks minutiks, palun Some... suur tänu, ma soovisin teile slaide näidata, kuid tundub, et sellega oli äh, probleeme. ma alustan ja siis ma sooviksin öelda kõigepealt seda, et minu jaoks on kummaline, kui mind kutsutakse eksperdiks, sest äh, tegelikult olen ma tunnistaja pigem kui ekspert. sest mina tegutsen koha peal Kreekas, Itaalias, Serbias äh, ja viimasel ajal eriti just äh, Kreekas ning tahaksin rääkida sellest, mida näeme iga päev ja olla häälekandjaks inimestele, kellega me tööd teeme. kõigepealt väike ülevaade meie tegevusest, järgmine slaid palun. kõigepealt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me Kreekas ja Serbias eh, viisime läbi eh, sada tuhat meditsiinilist konsultatsiooni ning näete, milliseid patsiente me oma medpunktis vastu võtame, kõigi Eh, kogu teekonnal Balkanidel ja Sitsiilias. nagu te näete, kakskümmend protsenti meie konsultatsioonidest on eh, naistele ja üheksateist protsenti, üheksa protsenti neist on eh, rasedad naised, samuti on viis protsenti mm, üksiga reisivad alaealised ning kolm protsenti neist on naistest, selliseid andmeid meil varem ei olnud see tekkis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning on pisut murettekitav, sest me räägime siin tõesti ehm, tõesti alaealistest, mitte mingisugused seitsmeteist, kaheksateist aastased, vaid kümne-kaheteistaastased tüdrukud. meie jaoks on see väga oluline, väga olulised andmed, tegemist ei ole pildiga kõikidest migrantidest, vaid pigem peegelpilt. ja nende inimeste jaoks, võib-olla on järgmine slaid, üritame, ähm, äh, me üritame arstlikku abi osutada, esmane arstiabi, toetus ja vajaduse korral äh, saadame nad haiglatesse edasi, kuid loomulikult äh, selles olukorras, selles kontekstis ei tähenda see seda lihtsalt, et me anname ravimit, mingit tabletti, vaid see on teistsugune, see on midagi enamat nagu mu kolleeg seda juba mainis, eh, eh, on ka eh, kultuuriliste vahendajate töö väga oluline, nemad juba iseenesest tegutsevad terapeutidena, sest inimesed tunnevad, et nad võtavad, võetakse vastu, nad saavad oma emakeeles rääkida, see ei ole mingisugune tõlketeenus, vaid see on öö, öö, oluline osa meie ülevaatlikust lähenemisest. ning kui vaja, saadetakse patsient edasi haiglasse, kui sellest räägin ma pisut hiljem enamus keelduvad haiglatesse minemast äh, ning see tuleb tagasi selle juurde, mida mainis minu kolleeg, ehk siis, et nende inimeste õiguslik olukord on äh, põhiline takistus äh, abi otsimiseks. järgmine, palun. me teame väga hästi, kui traumeeritud inimestega on tegemist, leiame, et see on äärmiselt oluline mitte ainult äh, arstide ja õdede kohaloleku, vaid ka äh, psühholoogide kohalolek, kes saaks pisut aidata, selles kontekstis pole see lihtne, kohtume lühidalt inimestega ühel korral, kiirustades, neil on teised prioriteedid, üritame äh, välja töötada meetodid psühholoogilise esmaabi osutamiseks, sest äh, Äh, ei saa öelda, et tegemist ei ole psühholoogilise äh, raviga, vaid äh, erinevate tegevuste kaudu üritame vähendada stressi, me teame väga hästi, et me ei suuda nende psühholoogilisi probleeme lahendada, võttes arvesse, kui suured traumad on nad üle elanud on, vaid tegemist on pikaajalise protsessiga, millega peavad tegelema vastuvõtjariigid, kuid üritame inimeste olukorda pisut kergendada, järgmine slaid ja teame väga hästi, et inimeste vajadused ei ole ainult äh, meditsiinilised ja mõne, nende jaoks pole ka prioriteetsed tihti, sest nad soovivad eelkõige süüa kuskil äh, peavarju leida, eriti nüüd talvel, ja saada endale mingisugune õiguslik staatus. sellega seoses üritame olukorraga kohaneda ning äh, üritame ka peavarju leida äh, talve ajal äh, küttega näiteks, mis Serbias ja Kreekas ka mitte polnud väga äh, keeruline, meil oli äh, mitu, mitu külmumise juhtumit. üritame jagada näiteks riideid, samuti mm, hügieenivahendeid, toitu, riideid, transporti, nii et üritame tõesti võimalikult äh, laiapõhjaliselt äh, tegutseda ja teeme koostööd ka teiste osapooltega, sest teame, et me ei ole võimelised, meil pole ka mandaati äh, kõige sellega tege-, tegeleda. samuti osaleme merepääste tegevuses Ege-, Egeuse meres, sest nagu te teate, väga paljud äh, hukkuvad äh, selles meres äh, ning see on meie jaoks äärmiselt šokeeriv, sest me tõesti näeme Türgit teisel pool merd, teekond on endiselt, ta on ju tegelikult väga lühike, kuid ollakse sunnitud pikema teed mööda minema, sest muud pole lihtsalt võimalikud ja kuigi oleks, on olemas ka legaalsed, turvalisemad meetodid, on äh, on see ikkagi väga <clears throat> keeruliseks tehtud, me üritame aidata vaid üliväikest osa pagulastest, üritame rääkida sellest, mis toimub, sest see inimeste tekitatud kriis on aktsepteerimatu lihtsalt. nii et eh, keskendudes nüüd rohkem naistele, sest räägime siin sellest haavatavast grupist eriti, eh, me eh, meie vastuvõttudel näeme enamus äh, on, ähm, enamasti on tegemist äh, ähm, ülemiste hingamisteede külmetuse viirustega, samuti sisehaigustega, traumade, haavadega, äh, seoses vägivallapuhanguga nende päritolu- ja transiitriikides ja mitte isegi enne Euroopat, vaid ka Euroopas ning hirmuäratav on ka see, et äh, üle poolt, pooltel juhtumitest Eh, on vägivaldsed rünnakud eh, korraldatud eh, julgeolekuinstitutsioonide poolt, aina rohkem näeme ka kroonilisi haigusi, sest patsientide vanus pidevalt kasvab, näeme selliseid haigusi, mida kahe tuhande neljateistkümnendal aastal näiteks veel ei näinud, nüüd on palju südamehaigeid patsiente, kel kopsuhaigus, haigeid ja me üritame äh, leida ravi äh, vähemalt äh, kuuks või kaheks, lootuses, et vastuvõturiigis äh, saavad hoolitsetakse nende eest piisavalt, üritame ka mingisuguse arsti sertifikaadi või tõendi kaasa anda, et see aitab vastu võtta neid mõnes tervishoiustruktuuris, me pole kindlad selles, sest me teame, et isegi vastuvõtja riikides ei ole mingisugust unistuste maad, üritame teha kõik endast olenevat olukorda parandada, kuid me ei ole sugugi kindel, mis seal äh, juhtub. lisaks sellele on erinevaid sümptomeid, ma ei tahaks neid nimetada vaimse tervisega seotud, vaid psühholoogilisi, sest see on normaalne, võttes arvesse, kui suured traumad on nad üle elanud ja on normaalne, et nähakse nii palju ärevust, depressiooni, samuti äh, ja akuutsed reaktsioonid hiljuti üle elatud traumadele ja posttraumaatilise šoki sündroomi samuti. üritame äh, äh, lühiajalist tuge äh, osutada, kuid teame, et suured probleemid kerkivad esile pigem hiljem. järgmine palun ning naiste seas umbes kümme protsenti on lapseootel ja mõned on ka tee peal sünnitanud, õnneks nüüd äh, äh, seni on lastega kõik olnud korras, kuid äh, näeme neid väga palju ja väga murettekitav on see, et väga paljud neist, isegi kui nad on haiged, keelduvad haiglasse minemast. kaks kuud tagasi olin ma Kreeka-Serbia piiril, kell oli üks öösel, väga külm oli ja oli üks naine, kes oli seitsmendat kuud rase tal oli raske kollatõbi, üritasime teda haiglasse viia, ta kategooriliselt keeldus ja ja jätkas, kes see töötaja ütles, ma ei, tahan edasi minna, ma ei saa teistest maha jääda, ma tahan nendega edasi liikuda, sest muidu enne, kui piir kinni pannakse ja ma mõtlesin pidevalt selle peale, et mis juhtub tema ja tema lapsega, tema on vaid üks, kuid äh, neid on väga palju. väga paljud äh, keelduvad äh, ka väga raskes kliinilises olukorras abi otsimast ja lõpetuseks usume tõesti, et need inimesed vajavad kaitset mitte ainult nende rahvuspõhiliselt nagu praegu kahjuks, vaid äh, Eh, nad, eh, nende, eh, nemad indiviididena vajavad kaitset, oleme juba maininud seda, et on läbi elanud kohutavad traumad ja lisaks sellele veel raskendavad olud migratsiooni käigus, hoolitsus, väärikuse puudus, peavarjupuudus, toidupuudus, kõik see, millest me juba rääkisime, nii et sooviksin lõpetuseks veel ühe näite tuua. ma kohtusin lapsega, seitsmeaastase tüdrukuga, kes olid pärit Iraanist, ütleb kõneleja ning äh, ta äh, äh, sellel lapsel oli raske südamehaigus, ta ema näitas mulle arstitõendit südame puudulikkust, tal oli vaja, tal oli vaja südame, tal oli vaja siirdamist ja ja ma kordasin kõigi agentuuride poole, kes äh, seal olid, aga vastus oli ei, sest ta oli pärit Iraanist. tal ei olnud muud valikut, kui äh, oma äh, elu smu-, inimsmugeldajate kätte usaldada, et jõuda riigi, kus teda aidatakse. see on minu jaoks aktsepteerimatu, inimestel on vaja abi, mitte sellepärast, et äh, Äh, neid sildistatakse pagulasteks vaid äh, sellepärast, äh, kui raskes ja haavatavas olukorras nad on. nii et lõpetaksin viimase slaidiga, see on mida me palume, me palume turvalist liikumisvõimalust, see ei tähenda rohkem piirivalvelaevu Egeuse meres, vaid võimaldada äh, Ehm, turvalist liikumisvõimalust nende inimestega, sest eh, keegi ei pane oma elu kaalule, kui on teised võimalused olemas. nii et eh, arvan, et me ei väsi selle kordamisest, eh, olukord on väga frustreeriv, oleme sama asja korduvalt öelnud ja mitte midagi pole muutunud. tegelikult siiski asjad muutuvad halvemaks, nii et inimesed kannatavad ja tuhanded inimesed jõuavad kohale iga päev, praegu kolmteist tuhat äh, on ilma peavarjuta vihma ja külma käes, seda ei saa aktsepteerida, suur tänu teile. Aldo and. suur tänu, proua Montaldo. üle võtab äh, aseesimees. aitäh, suur tänu eelkõnelejale selle töörühma avamise eest Äh, suur tänu meie ekspertidele ja kaaseesistujale. siin on päris mitmed äh, meeste ja naisterahvad soovinud sõna. kõigepealt saab sõna Ungari esindaja. ja me siis üksteise järel anname teile lihtsalt sõna, aga palun mõelge selle peale, et meil on aega vähe, nii et rääkige kaks minutit selleks, et võimalikult paljud inimesed sõna saaks. proua Matrai, palun tisztelt résztvevők! Új jelenség... Suur tänu! Kallid osalejad, kallid kolleegid! Annak társadalmi... Euroopa peab äh, leidma vastuse praegustele probleemidele üheskoos ja nii kiiresti kui võimalik. Ungaris esitati sada seitsekümmend seitse tuhat avaldust, sada korda rohkem kui äh, eelmisel aastal, kuid äh, iseloomulik on ka see, et äh, varjupaiga taotlejad esitavad küll taotluse, kuid nädala jooksul lihtsalt kaovad radarilt, nad, nad ei tee midagi edasi, ei ole võimalik mingisuguseid teenuseid neile isegi pakkuda. Ungari valitsus on andnud endast kõik, et kaitsta pagulaste tervist äh, ja kaitsta Euroopa Liidu ja meie koduriigi turvalisust. on konkreetsed äh, grupid, äh, naised, rasedad naised, tüdrukud, kes on haavatavamad kui teised ja peaksid saama eriteenuseid, arvestades nende erivajadusi kuid sooreeglite osas on kultuurilised erinevused väga suured ja on üsna tihti nii, et varjupaiga taotlejad, naisvarjupaiga taotlejad ei ole nõus sellega, et ähm, neid ravib meesarst ja see tähendab seda, et äh, nende eest tuleb tõesti hoolt kanda. kakskümmend koma viis protsenti äh, mm, varjupaiga taotlejatest äh, olid eelmisel aastal meil naised vanuses kaheksateist kuni nelikümmend neli aastat, need varjupaiga taotlejad, kes on esitanud varjupaiga taotluse, saavad õiguse tervishoiuteenustele ja muiduteenustele, need, kes seda ei ole teinud, saavad õiguse ainult hädaabiteenustele. tervishoiuteenuseid pakuvad pagulastele Ungari valitsuse amet, ametkonnad. kui äh, on vaja eriabi, siis äh, korraldatakse see samamoodi nagu Ungari kodanike puhul kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kulutati nende teenuste rahastamiseks kakssada tuhat äh, eurot enamus äh, pagulastest on väga noored inimesed, keskmine vanus on kolmkümmend üks, ähm, on äh, kroonilisi haiguseid päris palju, kuusteist protsenti inimestest vajab meditsiinilist abi, vastavalt uuringutele peab Euroopa Liit arvestama loomulikult sellega, et naispagulased on äh, haavatavas olukorras sekkub proua juhataja ja palub äh, kokkuvõttev sõnavõtt. kõneleja jätkab. sisserände sõbralik tervishoiu ja sotsiaalsüsteem peab teavitama pagulasi nendest teenustest, mis neile avanevad. kallid osalejad, tulevikus me peame naistele erilist tähelepanu pöörama. tänases maailmas on kolmandik äh, naiste, pagulastest naised, väga paljud nendest on rasedad, paljud tulevad düsfunktsionaalsetest peredest ja seega meil on vaja lisainfot ja loomulikult peame arvestama, millised on negatiivsed äh, tagajärjed, mis tihti tabavad vaid naisi. suur tänu, kallid kolleegid, äh, palun kasutage oma kõneaega ka selleks, et ekspertide käest midagi küsida. nimelt väga oluline on see, et me saaksime tõesti konkreetselt teilt küsida ja konkreetselt vastuseid ja, ja õigluse huvides eh, siis eh, palun eh, pidage silmas antud kõneaega, Asher Toogan on järgmine kõneleja. Thank you suur tänu! kõigepealt lubage mul tänada tänase ürituse korraldajaid selle äärmiselt olulise kohtumise korraldamise eest. ma tahan tänada soolise võrdõiguslikkus, võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste komisjoni, komisjoni tahaksin juba etteruttavalt tervitada kõiki rahvusvahelise naistepäeva puhul ja räägiksin paari sõnaga Türgist Türki on äh, aastast kaks tuhat üksteist jõudnud väga palju äh, pagulasi Süüriast. Süürias äh, on konflikt aastast kaks tuhat üksteist siis kestnud ja Türgi on üks nendest riikidest, kes kannab suurimat koormat Süüria pagulaste osas ja seega mina türklasena olen näinud nii-öelda positiivset diskrimineerimist Süüriast ja Iraagist on pärit siis ähm, paljud meie türkla-, äh, meie pagulased ja Türgist on saanud suurim pagulaste kostitaja. enamus äh, Süüria pagulasi on leidnud varjupaiga just nimelt meie riigis. ja statistika näitab, et üheksateistkümnest koma üheksa ja poolest miljonist ähm, pagulasest maailmast kolm miljonit elab Türgis, see on pannud Türgi rahalises mõttes väga tugeva surve alla üle kümne miljardi Ameerika dollari on Türgi valitsus äh, pagulaskriisi haldamiseks kulutanud. psühholoogias äh, räägitakse sellest, et haavatavamad ühiskonnagrupid, äh, eakamad lapsed ja naised, on just nimelt eakamad naised ja lapsed ja ka nemad on esindatud pagulaste seas Türgis ja loomulikult on soopõhiseid probleeme äh, ja loomulikult on naistel väga suur koorem kanda, nad on äh, sattunud perede etteotsa, peavad äh, kannatama väga tõsiste sotsiaalsete raskuste all. ja kahjuks äh, kasutatakse naisi ka sõjarelvadena. väga raske on naistel kohaneda sõjatüüpi olukordadega, see on raskem naiste jaoks kui meeste jaoks Türgi poolt rääkides, üks meie edukamaid poliitikaid, nagu te olete isegi tunnistanud, on olnud meie tervishoiupoliitika. tänane kohtumine, mis keskendub, see töögrupp keskendub siin äh, tervishoiule ja see on väga tähtis. see aitab mulle võimaluse jagada teiega meie kogemust meie oleme Türgi valitsuses nõudnud seda, et kõikidele sisserännanutele ja pagulastele laieneksid võrdsed, võrdselt juurdepääs tervishoiuteenustele. pagulased on ju ometigi meie õed ja vennad ja need lähevad teatud kaitse alla me kinnitame, et pagulased ja varjupaiga taotlejad saavad samasugused teenused Türgis kui meie kodanikud. sekkub proua esinaine, järgmiseks saab sõna äh, kolleeg Dinei. Teil on sõna, palun. suur tänu, ma tahaksin tänada tänase ürituse korraldajaid, et tegemist on tähtsa üritusega. naised ja tütarlapsed, pagulased ja varjupaigataotlejad loodavad Euroopasse tulles, et inimõigused, naiste õigused, reproduktiivõigused leiavad siin kaitsmist. kahjuks on mõningaid Euroopa Liidu liikmesriike, kus naiste õigused ja reproduktiivõigused äh, on sattunud piiramise alla. Leedus näiteks ei ole reproduktiivtervise osas mingit seadusandlist kunstliku viljastamise kohta ja meil ei ole ka seksuaalkasvatust koolis. ja seega ma teeksin ettepaneku, et Euroopa Liidu ühtne tervishoiupoliitika ja selle sooline mõõde peaks äh, leidma suuremat rõhutamist Euroopa kogukonnas, vaatamata kasvavale natsionalismile, äh, fanatismile, religioossele fanatismile ja vastupanule teatavad Euroopa Liidu riikides. suur tänu, äh, proua Palvion-Jene ja järgmisena Doreen Massey. Morning uh,, thank you for inviting me to this tere hommikust ja aitäh, et kutsusite mu sellele tähtsale konverentsile. ma tahan teha mõned märkused ja küsida ühe küsimuse. me teame, et äh, naised on väga tähtsad äh, perekondade jaoks ja see, kuidas naisi koheldakse, mõjutab ka nende lapsi pagulasse, eriti naised satuvad vägivalla, eriti seksuaalse vägivalla ohvriks, nad on stressis, alatoitunud ja nende lapsed on kõige selle tunnistajaks ja on ka ise tihti ohvriks üks kõnelejatest ütles, et äh, kaasatakse väga vähe pagulaste endi lugusid ja minu arvates on sellest väga kahju, me teame teadusuuringutest, et äh, naistel on tõesti probleem, vaimseid probleeme, äh, keerulisi terviseprobleeme ja nend-, sellega tuleb tegeleda, samamoodi tuleb neid ka keeleliselt toetada ja ka tööhõive mängib väga tähtsat rolli. me teame, et Ühendkuningriigis on äh, naised tihti äh, töötud ja nende lapsed võtavad selle eeskuju üle. lordide koda, äh, kojas sisekomisjonis me hakkasime uurima saatjata äh, alaealiste probleemi, aga kes on alaealine, et kas ta on seitsmeteistaastane, on ta teismeline koos kõigi tema probleemidega või veelgi noorem ja me tõesti tahaksime täpsemalt seda uurida ja kui teil oleks äh, ko kogemusi sellega, kuidas nende lastega ringi käia, siis me tahaksime sellest kuulda. ma arvan, et te tõstatasite väga tähtsa küsimuse järgmisena Alina Teala Albaaniast. tere kõigile ja aitäh mulle sõna andmast. see, mis praegu toimub, on äh, suureks probleemiks kogu Euroopa jaoks. alustan uuesti, ütleb kõneleja, aitäh, et mulle sõna andsite. ütlesin juba, et see, mis praegu Euroopas toimub, on äh, suureks probleemiks äh, kogu Euroopa jaoks Albaanias on praegu kuuskümmend tuhat pagulast, kellest kakskümmend protsenti on naised. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kahe tuhande viieteistkümnendas aasta oli pagulasaasta Albaanias, samal ajal aga Albaania valitsus eitab seda probleemi ja ütleb, et tegemist on probleemiga Kreeka-Albaania piiril. Albaania kannatab äh, Süüria konflikti pärast. samal ajal on meil probleemid ka Albaanias. naised kannatavad. kas te arvate, et pagulasprobleem tekkis halva valitsemise võimaluste puudumise, töö puudumise pärast? naised on tundlikud oma perede, oma laste suhtes, nad kannatavad väga palju, kui nad äh, võtavad jalge alla põgenemise tee, et leida kaitset teistes riikides. tervishoiuteenused on eriti tähtsad. naissoost äh, pagulased äh, läbivad äh, selle raske tee äh, Äh, teel Euroopasse, nad kannatavad haiguste, trauma ja depressiooni all ja seda koos oma perekondadega. meil on vaja leida äh, meetmeid selleks, et äh, tõkkeid kõrvaldada, ka administratiivseid tõkkeid ja pakkuda tervishoiuteenuseid koheselt. mis puudutab soolist mõõdet, siis meil on vaja suuremat toetust Euroopa Komisjonilt sellest, et me saaksime naisi kaitsta, kes kannatavad kõige rohkem selles ähm, pagulaskriisis. nii et ma toonitan veel kord, et äh, bürokraatlikke tõkkeid tuleks äh, kõrvaldada selleks, et need naised saaksid jääda nendesse riikidesse, kuhu nad soovivad jõuda. suur tänu Euroopa Liidule toetuse eest, äh, mida on antud Albaania Äh, pagulastele. ma tean, et tegemist on ka väljakutsega meie enda koduriigi jaoks, me peame muutma olukorda seal selleks, et albaanlased tunneksid ennast kodus hästi ja ei lahkuks. aitäh, järgmisena saab sõna Horvaatia esitaja proua Gordana Sobol. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege aitäh, proua esimees, kallid kolleegid. mina olen pärit äh, Horvaatiast, riigist, mis asub siis äh, nii-öelda Balkani koridoris. meie koduriiki on läbinud suur pagulaslaine kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrikuu keskpaigast kuni aasta lõpuni läbisid äh, Horvaatiat üle viiekümne tuhande pagulase. Nendest äh, umbes kakskümmend protsenti olid täiskasvanud naised ja alaealiste puhul lähtume me sellest, et äh, tüdrukuid on umbes nelikümmend protsenti. ma arvan, et äh, Horvaatia on näiteks selle kohta, kuidas on võimalik äh, pagulasi aidata ja neid varustada, nii suurt hulka inimesi aidata, isegi kui need inimesed ei soovinud äh, jääda meie riiki. kõikidest pagulastest äh, ainult kakskümmend neli tükki jäid Horvaatiasse, kakskümmend äh, kaks naisterahvast ja kaks meest, kõik ülejäänud lahkusid ja me peame tõesti hoolitsema tervishoiuteenuste pakkumise eest. me seisame väga suure probleemi ees. ka Horvaatias keelduti arstiabist sellepärast, et äh, inimesed oleks äh, pidanud siis eraldama nende perekondadest või rühmast, milles nad liikusid ja tihti öeldi, et ei olda nõus arstiabi vastu võtma sellepärast, et arstiks oli meessoost isik ja peale selle öeldi ka, et me kaotame aega, kui te hakkate mind ravima. et aega on vähe ja nad tahavad oma sihtriiki jõuda nii et ka selliste teguritega tuleks arvestada, seda siin täna juba mainiti. kui need inimesed lõpuks sihtriiki jõuavad, siis tervislikud tagajärjed jäävad ju alles, tegemist on psühholoogiliste tagajärgedega ühelt poolt äh, ja eelkõige ja just sellepärast tuleks meil tulevikus just sellega tegeleda. aitäh! tõesti, on täiesti selge, et alles sihtriigis algab siis tõeline töö ja nüüd Cecil Kienge, palun. Eh, grazie ja eh, grazie soprattutto e complimenti per e.... aitäh, aitäh ja suur tänu, suur tänu selle eest. siin on täna nii palju osavõtjaid. ma järgmisel järgmisel täiskogul esitlen äh, varjupaigamenetluse laiapõhjalist lähenemist ja oma raportit selle kohta ja seal ma kavatsen ka väga palju rääkida naistest. ma tahaksin aga rääkida kõigepealt tervishoiuteenustest. mina olen arst, silmaarst äh, ja mina olen töötanud ka arstina ning toetanud naisi. kui äh, me peaksime täna ühe tähtsa valdkonna välja äh, tooma, siis tõesti kõige tähtsamaks valdkonnaks ongi tervis, eriti just äh, vaimne tervis. väga paljud naised jõuavad Euroopasse, nad on vägi, neid on vägistatud, nad ta on olnud inimkaubitsejate kätes, ärge unustage, et äh, naiste kehasid kasutatakse tihti ära, tihti kasutatakse Äh, vägivalda relvana ja naisi vahetatakse lihtsalt nagu kaupa. Äh, sellised äh, hinged jõuavad siis Euroopasse ja neil on vaja abi nendel haavatud hingedel, neile tuleb kiiresti abi anda, samamoodi tuleb mõelda vägistatud naiste sünnitatud laste peale Äh, ärgem unustagem, et paljud nendest lastest ei ole soovitud ja meie ühiskond peab esitama endalt küsimuse, mis saab nendest lastest. me peame arvestama mitte ainult naistega, vaid ka lastega, kelle nad maale, ilmale toovad aitäh, kui te vaatate kella, siis te näete, et viie minuti pärast tulevad tagasi ülejäänud osalejad, sellepärast ma tõesti palun, kui võimalik äh,, rääkige kõigest minut, meil on äh, veel neli sõnavõtusoovi ja kõigepealt saab sõna Ulrike Hiller, palun. Äh, aitäh selle konverentsi korraldamise eest ja selle tähtsa äh, aruande eest, aga ma tahaksin tõstatada kolm küsimust. kõigepealt konkreetselt äh, ümberpaigutamine, kuidas te sellesse suhtute, sest mina leian, et äh, ümberpaigutamisprogramm äh, on paljude naiste jaoks suureks võimaluseks kiiresti saada turvaline varjupaik ja olla kaitstud ja neil ei ole vaja siis seda ohtlikku põgenemisteed jalge alla võtta teine küsimus, äh, mis minu jaoks on tähtis, nimelt äh, perekonna järele toomine, perekondade ühendamine, kas on seal võimalusi naiste ja laste jaoks, äh, et nad kiiremini saaksid Euroopasse tulla ja siin siis kaitset saada, vähemalt Saksamaal on nii, et kõigepealt tulevad mehed ning Saksamaa Liitvabariigis toimub väga suur arutelu just selle üle, kas perekonnad kas peaks olema õigus perekondi järele tuua. ja kolmas küsimus puudutab põgenemise põhjuseid. Äh, sõda Süürias on tõesti õudne ja naisliikumises on alati olnud traditsioon, et võideldakse va-, rahu eest, et kas me võib-olla täna ja üleüldisemalt peaksime seda veelgi tugevamalt tegema äh, Euroopa väärtuste kogukonnana peaksime me võib-olla võitlema ka rohkem äh, rahu eest ja peame ütlema, et meil on vaja rahu, sest äh, kui pole rahu, siis tekivadki need õudsed põgenemisolukorrad. aitäh! järgmisena proua Mafronikola. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο, η Κύπρος... Aitäh! Mina olen pärit äh, Küproselt. Äh, praegusel hetkel äh, pagulased meile geograafilise olukorra pärast ei jõua, aga me teame väga täpselt, mis tähendab olla pagulane. Me teame, kuidas inimesed ennast tunnevad ja inimesed, kes lahkuvad kodumaalt selleks, et äh, leida kaitset, äh, e-, ei ole nii, et nad tahaksid paremat elu saada, ei, nad tahavad äh, olla kaitstud ja see on väga tähtis. naised ja lapsed on alati kõige esimesed ohvrid, nad kaotavad oma identiteedi, oma väärikuse ja on väga tähtis mõelda selle peale, kuidas tunneb ennast inimene, kes peab seisma järjekorras selleks, et saada tükike leiba või tekk, selleks, et ta saaks ellu jääda, selleks, et ta saaks oma lastega ellu jääda. kuidas sellised inimesed ennast tunnevad? Nende inimeste halb kohtlemine, psühholoogiline vägivald, seksuaalne vägivald, ähm, see kõik on olemas ja me üritame seda olukorda parandada ja me peame mõtlema just äh, psühholoogilise olukorra peale. kes on pagulane, ei unusta kunagi oma minevikku. on naisi, kes rasestusid pärast vägistamist. mis saab nendest naistest? kas neil on võimalus, kui nad tahavad teha aborti või kas nad peavad selle lapse ilmale tooma koos kõikide tagajärgedega. me ju teame täpselt, millised on tagajärjed. meie toona Küprosel võtsime vastu seaduse abortide jaoks just sellisel juhul aitäh, aitäh ka selle informatsiooni eest, et Küprosel on siin ka ähm, seadus selle kohta olemas. ja nüüd Claudette Buttigieg. It's Buttigieg, but it's okay um,. nimi on Buttigieg, aga pole hullu, tere hommikust. mina olen pärit Maltalt ja nagu te kindlasti teate, siis minu koduriik oli pikka aega äh, Ähm, ähm, sihtriigiks mingiks hetkeks, mingil hetkel oli ta transiidiriik ja nüüd äh, ja nüüd on äh, selline, oleme selline sihtriik, kuhu jõutakse, aga kuhu tegelikult äh, jääda ei taheta meie riigis on väga palju aega raisatud, ma oleks tege-, tegelikult minu koduriigi ja Itaalia ning Kreeka kogemustest oleks pidanud õpitama juba palju varem, eriti eh, just selles mõttes, et mis tähendab nii paljude inimeste vastuvõtmine. mul on mitu küsimust, kõigepealt äh, mida me teeme päritoluriikides nende naiste, laste ja pagulaste jaoks, mulle tundub, et me ei ole piisavalt palju teinud, me hakkame probleemiga tegelema alles siis, kui see jõuab meieni. me peaksime tegelikult palju rohkem ära tegema päritoluriikides. olukord Süürias on väga keeruline, kuid on teisi riike, kus me saaksime palju-palju rohkem ära teha. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuus äh, ma käisin konfliktis konverentsil, kus räägiti seksuaalsest vägivallast konfliktiolukorras, seal olid paljud teadlased kohal, seal räägiti sellest, kuidas naisi kaitsta seksuaalse vägivalla eest konfliktiolukordades, proua Kienge mainis seda ka, ma arvan, et see on tõesti väga tähtis, kui me näeme rasedaid naisi äh, paatidel, et kas me, siis me peame küsima, kas nad tahtsid rasedaks jääda, kuidas nad rasedaks jäid, et kas see on nii-öelda sissepääsupiletiks nendele meestele siia Euroopasse, et kas nad tõesti on ka ära teeninud võimaluse siia jõuda. aitäh ja viimane kõneleja on äh, proua Tšekretsi Albaaniast. Ist die Dame nicht mehr im kas ta on kohal? aitäh. täpselt samamoodi nagu minu kolleeg Albaaniast. räägin ka mina äh, naissoost pagulaste olukorrast Albaanias. kakskümmend protsenti pagulastest, kes elavad Albaanias, on naised ja lapsed. naised kannatavad traumade all ning üks traumasid on, üks trauma põhjustest on see, et ei ole äh, piisavalt äh, tervishoiuteenuseid. Euroopa Liit peab kõrvaldama tõkked selleks, et need inimesed saaksid minna arsti juurde ja äh, et nende haigused äh, diagnoositakse. väga paljud albaanla-, äh, väga paljud on Albaaniast äh, lahkunud, olles rasedad, neil on vaja tervishoiuteenused, neil on vaja toetust ja seda toetust peaks pakkuma ka Euroopa Liit. varem lahkusid Albaaniast mehed, nad jätsid oma pered koduriiki ning me peaksime looma rohkem võimalusi nende perekondade ühendamiseks. nii et Euroopa Liit peaks tõesti administratiivseid tõkkeid vähendama ja lihtsustama menetlusi selleks, et meil oleks võimalik perekondi uuesti ühendada. aitäh, et nii paljud äh, osalejad sõna võtsid mul oli tänamatu ülesanne teil kogu aeg äh, sõna ära võtta, vabandan selle pärast, äh, mit-, ma ei teinud seda sellepärast, et ma ei tahtnud teil lõpuni rääkida lasta, vaid sellepärast, et ma tahtsin, et võimalikult äh, äh paljud osalejad sõna saaksid. kell üksteist äh, ühendame uuesti oma jõud selleks, et me saaksime kokkuvõtet teha siin saali ukse taga pakutakse kohvi, nii et teil on võimalus nüüd minna äh, kohvi jooma ja siis kell üksteist on meil võimalik äh, saada äh, siis kokkuvõte, mis puudutab küsimusi, mis ekspertidele esitati. tulge lihtsalt siia ette ja küsige otse nende käest vastuseid, sellepärast et on aeg otsas ja ma loodan, et hiljem meie paneeldiskussioonil on teil siis võimalik veel huvitavat informatsiooni saada.